aastase inimõiguste raportiga ja ma tänan kolleege siiralt, et mulle see väga oluline roll usaldati olla raportöör, aitäh! aitäh, sellega on arutelu läbi, hääletus homme üksteist kolmkümmend ja järgmine päevakorrapunkt on komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus Mali olukorra kohta. Lady Ashton, palun. aitäh, lugupeetud äh, parlamendi liikmed. kahekümne esimesel märtsil leidis äh, aset äh, riigipööre, mille viis, mis viidi läbi Amadou Sanogo juhtimisel. kui me võtame arvesse ECOWASi tegevust ning pidevat survet rahvusvaheliselt kogukonnalt, kaasa arvatud Euroopa Liidult, ÜRO-lt. lõpuks jõuti kuuendal aprillil kokkuleppele, millega taastati rahu ja seati sisse ajutine valitsus. uued valimised peavad äh, toimuma nii kiiresti, kui hääletajate nimekirja on võimalik kaasajastada olukord Malis halvenes väga eh, kiiresti. Okidalgau ja Timbuktu eh, kõik, eh, kes pärast seda, kui valitsuse väed taganesid, ja me oleme kuulnud sellest, et endine Mali peaminister Äh, vahistati. Euroopa Liit on jälginud Saheli olukorda ning selle äh, piirkonna haavatavust juba aastaid ja meie pakkusime välja äh, kõikehõlmava lähenemise. see peegeldus Saheli strateegiasse ning me oleme ka omapoolse koordinaatori määranud see strateegia eh, sisaldab eh, viitekümmet miljonit eurot, eh, mis peaks minema sellele, et Mali julgeolekupoliitikat tugevdada. kriis Liibüas raskendas olukorda veelgi, tegemist on olu-, on piirkonna, kus terrorism, pantvangide võtmine, uimastitega kauplemine ning kuritegevus oli juba enne äh, väga laialt levinud ja lisaks sellele on meil tegemist äh, puudustega toiduga varustamisel ning äh, toidukriisiga. me, meie lähenemine on alati olnud töötada koos valitsustega, kui valitsus on tugev, siis see lähenemine toimib hästi, kuid riigipööre Malis õõnestas ähm, valitsuse legitiimsust kahekümne kolmandal eh, märtsil tuli ECOWAS välja avaldusega, kus sooviti võimalikult kiiresti uusi eh, valimisi välja kuulutada, selleks et taestada konstitutsiooniline demokraatlik valitsus Malis. meie eh, koostöö Maaliga peetus, kuid see, peatus, kuid see ei puudutanud äh, toiduga varustatust ning humanitaarabi. ma tervitasin seda kokkulepet, mis saavutati Burkina äh, Faso poolt äh, esindatud ECOWAS-i äh, ning Mali vahel kuuendal aprillil. ma olen rääkinud ka president Guataraga, kes on praegu ECOWAS-i eesistujaks ja olen rääkinud ka ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooniga äh, sellest äh, eile Brüsselis. Diankunda Traore, äh, kes on saanud ajutiseks presidendiks ning vahistatud ministrite vabastamine on tervitatavad uudised. kuid kindlasti arutame olukorda Malis välisministri, ministrite nõukogul järgmisel nädalal ja püüame äh, toetada äh, üleminekut äh, uue valitsuse valimisele, niipea kui administratiivsed tingimused seda võimaldavad, niipea kui ECOWAS-i lepingu alusel pannakse kokku ka siis uus valitsus ja siin ootame ära ka seda, millist abi soovitakse. me oleme praegu ühenduses ECOWAS-iga, teame, et milline on nende toetus julgeolekusektorile, eriti just riigi põhjaosas, kuid oleme eh, ka naaberriikidega ühenduses Mauritaania, Nigeeria, Algeeria, Burkina Faso ning eh, elevandiluuranikuga me peame muidugi arvestama seda, kuidas see missioon täpselt peaks välja nägema, kuidas koordineerida ehm, seda toetust eh, Mali eh, riiklikule armeele. juba kahekümne esimesel eh, märtsil, sel samal päeval, kui riigipööre aset leidis, AKV Euroopa Liidu Parlamentaarne Assamblee väljendas ehm, muret olukorra halvenemise kohta põhja, riigi põhjaosas me jääme kindlaks territoriaalse ühtekuuluvuse põhimõttele Malis ning jätkame ähm, demokraatia toetamist kogu regioonis. see, seda olukorda halvendab muidugi ka humanitaar, äh, humanitaarse olukorra, humanitaarabi äh, olukorra halvenemine kahe tuhande kaheteistkümnendal, kaheteistkümnendaks aastaks oleme me suurendanud humanitaarabi eelarvet Saheli regioonile neljakümne viielt miljonilt eurolt saja viiele miljonile. Mauritaanias, Nigeerias, Tšaadis, Malis ja Burkina Fasos äh, komisjon äh, eraldab kakssada viiskümmend miljonit eurot humanitaarabiks ning ähm, toiduga varustatuse tagamiseks. lisati veel üheksa miljonit äh, Äh, toidu peavarju ning äh, veega varustatuse tagamiseks Mali põgenikele. ja nüüd me peaksime püüdma äh, leida kiiret leevendust kõige haavatavamatele ühiskonnaliikmetele. nagu te teate, on arengukoostöö peatunud pärast riigipööret ja me peame leidma, milline on see uus koostöövorm kõikides erinevates äh, äh, valdkondades. stabiilsus äh, regioonis on väga oluline kõigi Euroopa Liidu Aafrika partnerite seisukohast ja me peaksime kasutama kõiki oma võimalusi selleks, et legitiimne valitsus seal taastataks, nii et Mali saavutaks ka põhjaosa saadakse äh, äh, suveräänsuse ning riigi ühtsus taastataks. vám paní místopředsedkyně nejvyšší představitelko za toto úvodní slovo a nyní mi suur tänu proua Ashtonile selle sissejuhatava sõnavõtu eest ja nüüd ma tahaksin anda sõna härra Kasuliidesele Rahvapartei nimel kaheks minutiks härra juhataja, hiljutine riigipööre Malis näitab, kuivõrd oluline on Aafrika rollide, Aafrika organisatsioonide roll, antud juhul ECOWAS-i roll, nad mõjutavad oma liikmesriike põhiseadusliku korra ja pluralismi taastamisel. riigipööre ei ole vastuvõetav ka aafriklastele endile. elevandiluranniku puhul mängis Ekovas sama rolli. murettekitav on aga olukord nii Aafrika kui ka Euroopa Liidu seisukohast see, millised arengud leiavad aset äh, Põhjamaalis. Tuareegi sõjaväelased äh, teenisid palgasõduritena äh, Gaddafit ja samuti tegutsevad äh, seal Magrebi al-Qaeda liikmed, nad on suutnud äh, ära kasutada olukorda, võtnud oma kontrolli all Timbuktu äh, Egdali linna. sellised äh, arengud on vastuolus rahvusvahelise õigusega. tunnustamata piirkonnad saavad äh, rahvusvaheliste kurjategijate, terroristide, Al-Qaeda järgijate äh, paradiisiks ja need äh, destabiliseerivad kogu Lääne-Aafrikat, Nigerit, Mauritaaniat, Alžeeriat, kogu Saheli piirkonda ja seal hakkab vohama jällegi seadusetus ja inimeste pantvangi võtmine, nii nagu minevikus. me toetame Mali territoriaalset terviklikkust ja igasugune selle lõhkumine on vastuvõetamatu. me peame toetama konstitutsioonilist presidenti äh, Amado Tureed ja ma loodan, et äh, kõrge esindaja teeb kõik selleks, et äh, taastada Mali territoriaalne terviklikkus. tänan. suur tänu juhin kõnelejate tähelepanu sellele, et äh, kuna me oleme ajast maas, siis tuleks vältida oma kõne, kõne ületamist. tänan. Malis toimus sõjaväeline riigipööre, sama on aset leidnud äh, Guinea-Bissaus, kaks riigipööret paari nädala jooksul Lääne-Aafrikas Euroopa Liit peaks äh, üle mõtlema oma rolli, mida ta mängib äh, selle piis-, selles piirkonnas. meie ülesandeks on kaitsta selle riigi kodanikke, kogu selle piirkonna kodanikke, et nad vähemalt ellu jääksid. meil tuleb äh, lõpetada inimeste ja relvadega kaubitsemine Lääne-Aafrikas ja me peame kasutama ära vahendeid, mis meil on, et neid riike aidata. meil tuleb oma tegevust äh, koordineerida, poliitikaid, mida me Aafrikas läbi viime, tuleb äh, koordineerida. on vaja ära kasutada meie poliitilist äh, musklit ja anda ka sõjalist abi nendele riikidele ja samuti on juhataja katkestab äh, kõneleja. vabandust, ma pean teid katkestama ja ma kutsun kõiki kõnelejaid üles rääkima aeglasemalt, nii et tõlgid saaksid ka korralikult tõlkida ja me peame aja osas tõesti karmid olema. järgmisena härra Köörens, kaks minutit aitäh. ma pean alustama Kelgashi sõnadega. me räägime siin riigist, mis on vaevalt väljunud sõjast ning äh, demokraatia on veel kaugel. Malil on ees mitmeid väljakutseid, kõigepealt tagada territoriaalne ühtsus, teiseks tagada demokraatia ning kolmandaks äh, kuidas tagada oma kodanike äraelamine. Mali on mm, kõiki neid äh, aspekte arvesse võttes väga raskes äh, olukorras, äh, kuid vastus peaks eelkõige olema oma regioonist tulev ja meie eurooplastena oleme samuti huvitatud sellest, et Lääne-Aafrika Majandusliidu jõupingutusi äh, toetada ja võib äh, oletada, et Liibüa rahutused äh, said ajendiks Sahara aluse Aafrikas toimuvatele protsessidele. Euroopa Liidu strateegia Äh, stra-, äh, strateegia Sahara kohta äh, mainib demokraatia edendamist ja loodame, et arengukoostöö taastub õige pea, see, mis katkestati pärast riigipööret. suur tänu. järgmisena saab sõna kolleeg Sargentini pooleteiseks minutiks, palun tänan, juhataja. käisin kaks nädalat tagasi Senegaalis, rääkisin tuareegiga, kes äh, põgenes Malist, oli väga kultiveeritud, haritud mees. ta ütles, et äh, tema perekonna olukord äh, Malis on halvenenud pärast seda, kui need nii-öelda tuareegid äh, on võimu üle võtnud, ta ütles, et nad toovad äh, islamit ettekäändeks, aga mošees pole neid küll keegi näinud ja ta ütles, et need islami äärmuslased ja mässajad on väga ohtlikud. minu jaoks sai selgeks, et siin ei ole tegemist mingi äsja puhkenud äh, konfliktiga, vaid äh, juba mitu põlvkonda on teineteisest äh, mööda räägitud ja vähemus ei ole saanud enamuselt austust ja täiesti ebaõiglaselt on jaotatud rikkusi Mali võiks äh, olla rikas, arvestada seda, millised maavarad tal on, aga maavarasid ei jaotata õiglaselt. suur tänu ja nüüd äh, saab sõna härra Tännak üheks minutiks. juhataja, ECR äh, mõistab täielikult hukka tuareegide iseseisvuse väljakuulutamise pärast seda, kui äh, riigipöörajad äh, lükkasid võimult presidentuure. mässajad peavad äh, loobuma oma nõudmistest äh, Põhjamaalist, nii nagu on öelnud rahvusvaheline kogukond. kõik muu destabiliseeriks Saheli piirkonda, mis on niigi väga ebastabiilne. MNL, Tuareegide organisatsioon peaks äh, oleme varsti silmitsi varade külmutamise, konfiskeerimisega ja loomulikult äh, Magrebi Al-Qaeda äh, vastutab äh, paljude ebainimlike inimröövide eest seal piirkonnas. me peaksime mobiliseerima Euroopa Liidu vahendid, et abistada ECOWAS-i, taastamaks Mali territoriaalset terviklikkust ning tagamaks selle, et äh, kõrvaldatud president äh, Tore saab äh, riigi uuesti seaduslikuse rajale tagasi tuua. proua Veržea, poolteist minutit. aitäh. vaene Mali ja eelkõige vae, vaesed Mali inimesed, kõik need inimesed, kes elavad selles regioonis, mida on tabanud äh, sanitaar- ning humanitaarkriis, mida me pole varem näinud. nagu te eelmisel aastal ütlesite, proua Ashton, ei ole midagi võrreldavat sellega, mis leidis aset kahekümne esimesel äh, märtsil. Euroopa Liit peab äh, siin tegutsema vastutustundlikult. regioon, millest me räägime, äh, seal on rikkalikult maavarasid ja sellest, äh, nendest maavaradest muidugi huvituvad äh, paljud, nii naaberriigid kui ka väljaspool seda regiooni. Liibüa sõja lõpus äh, oli võimalik üle piiri tuua tuhandeid relvi ning eelm-, ning jaanuari algusest peale on paljud Mali inimesed olnud väga vägivaldsete rünnakute ohvriks. me peame tagama selle, et koostatakse sõltumatu uurimiskomisjon, peame tegema kõik selleks, et leida poliitiline lahendus, mis võtaks arvesse kõigi osaliste huvisid ning kindlasti ka kodanikuühiskonna huvisid. suur tänu ja nüüd poolteist minutit, härra Kaaler, palun. austatud äh, daamid ja härrad, ma olen arvamusel, et hinnates äh, Mali riigipööret äh, poliitiliselt, oleme me ühel meelel ja praegu liiguvad arengud vähemalt pealinnas õiges suunas. aga pealinn ja selle ümbrus on väike osa Malist. probleemiks äh, on äh, okupatsioon äh, ja ühepoolne iseseisvuse väljakuulutamine. meie omalt poolt saame pakkuda humanitaarabi ja meil tuleks kasutada ära olemasolevat aega tagamaks, et ECOWAS saab täita oma rolli. loomulikult peame kooskõlastama oma tegevust Aafrika Liiduga, mitmetel teistel juhtudel, kus Aafrika Liit on tegutsenud, oleme me ka niimoodi oma abi pakkunud. Lääne-Sahara, Mauritaania, Niger, Tšaad, Sudaan, Lõuna-Alžeeria, Lõuna-Liibüa Need on piirkonnad, kus äh, riik on väga õhuke, riiklikud asutused ei ole tugevalt esindatud, on tekkinud äh, võimuvaakum, mille on täitnud terroristlikud organisatsioonid. peame hoolt kandma ka selle eest, et eriti just väike- äh, ja kergrelvad edendavad ebastabiilsust Aafrikas, mitte massihävitusrelvad, tänan suur tänu, härra Kaaler ja nüüd äh, kaheks minutiks äh, Prode Kaiser. aitäh. me oleme arvatavasti kõik äh, nõus sellega, et olukord on Malis traagiline ja tahaksin väljendada teatud ebamugavustunnet, kuidas nüüd toimida. mõned kolleegid, härra Kaaler, härra Kurets rääkisite samuti AKV Euroopa Liidu Parlamentaarse Assamblee avaldusest. juba kuid oleme sellest rääkinud, Mali kolleegid on meile märku andnud sellest, vaadake, mis toimub Malis. ja riigipöörde eelõhtul Brüsselis meie kolleeg Assari oli täiesti meeleheitlikus vihas, te peate meid aitama ja järgmisel päeval toimuski riigipööre nii et mida me siis saame teha, meil on äh, strateegiad, äh, meil on olemas äh, teadmine faktidest, kuid täna on mul hea meel kuulda seda, et me hakkame siin edendama seda mm, protsessi ning regionaal, regiooni üldiselt ähm, toetama ja enam rahastame tegevusi selles ülivaeses regioonis, kuid kas meil ei oleks olnud võinud varem tegutseda, teades täna, et tegemist on tõelise, tõeliselt plahvatusohtliku regiooniga. nii et me peame seda mõistma nüüd õppetunnina tulevikuks, tegemist on probleemiga, mille lahendamiseks järgnevatel kordadel me peaksime olema paremini valmistunud. nii, na jednu minutu, pan Rinaldi härra Rinaldi, üks minut, palun. suur tänu, juhataja, lugupeetud kõrge esindaja. pärast äh, selliseid äh, uudiseid äh, Aafrikast on meil nüüd ka see Mali juhtum, meil on röövimised, inimröövid, fundamentalistid jõustavad šariat inimdraama, mis äh, on seal puhkenud, võib nakatada kogu piirkonna. Mali on äh, Liibüa konflikti järelmõjude all kannataja kõik on äh, seotud Liibüa ja teiste sarnaste konfliktidega oluline on, et meil oleks äh, poliitiline koostöö selle piirkonnaga, mis oleks äh, põhjalikum kui seni, me peame tegema koostööd ECOWAS-i ja Aafrika Liiduga, pan-, panustama toiduainetega varustatusesse ja humanitaarabisse. härra Alfonsi. aitäh, proua asepresident toa riigid on marginaliseeritud olukorras. Azawaaris on äh, olukord väga äh, kriitiline ja võtta arvesse äh, tuareegide vajadusi ning ajaloolist järjepidevust selles regi-, regioonis Mali valitsus kasutas kõiki võimalusi selleks, et äh, maha suruda äh, Tuareegi rahvast. me teame, et selles regioonis tegutsevad ka islami radikaalid ja me teame ka, millised on nende reeglid ning milline, kuidas nad kohtlevad äh, näiteks naisi. kõik sõjalised režiimid ei suuda seda olukorda kuidagi muuta, me peame en-, enese poolt kõik tegema selleks, et stabiilsust taastada. kolm minutit, Panu Kelamovi. härra Kelam, poolteist minutit. Madam High Representative. Äh, proua kõrge esindaja, sooviksin teid äh, tänada selge ning veenva sõnumi eest olukorra kohta Malis olukord seal näitab selgelt seda, kui haavatav on stabiilsus Lääne-Aafrikas. veel kakskümmend aastat tagasi ehm, oli Mali demokraatlik mitmeparteiline riik, kuid eelmise kuu riigipöördest see olukord muutus ja üksteist, üksteist päeva tagasi äh, kuulutati välja põhjaosa eraldumine ning äh, selle algatajatel on äh, väga murettekitavad sidemed ähm, Gaddafi pooldajatega. praegu arvatakse, et umbes üks kümnendik äh, viieteistkümnest miljonist vajavad kiireloomulist abi ja me peame aitama saavutada selle ülemineku kokkuleppe. ja see on tõepoolest edusammuks ja kui edusammud järgnevad, siis äh, ei ole riigipöörded enam vastuvõetavamad, vastuvõetavad ning siis jääb äh, siiski lootus, et demokraatia on veel võimalik väga oluline on ka demokraat-, humanitaarabi taastamine selles regioonis selleks, et vältida humanitaarvaldkonna katastroofi seal. nüüd üks minut, proua Gretu. proua kõrge esindaja, me kõik loodame, et et et äh, meil on äh, võimalik siiski olukorda stabiliseerida ja loodame, et poliitiline kriis leiab äh, lõpu. üheksakümne esimesest aastast oli Mali stabiilne demokraatlik riik, kuid me teame, et riigi põhjaosas ohustavad seda stabiilsust äh, separatistid, kuid me peame siiski püüdma demokraatiat uuesti jalule seada, korraldama uued äh, valimised, peame arvesse võtma ka seda, et ühepoolselt äh, kuulutati välja põh-, põhjaosa suveräänsus. ja olukord on tõepoolest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 me oleme näinud märke juba varem halvenevast olukorrast riigis. Euroopa Liidu saadikud on samuti juhtinud tähelepanu tõsistest äh, tagajärgedest. ja on juhtinud tähelepanu ka tuareegide sidemetele Gaddafi armeega nii et äh, meid hoiatati selles suhtes, mis võib juhtuda ja pärast Liibüa kriisi olime enam teadlikud riskide kohta ka Malis, kuid nüüd peame kiireloomuliselt äh, tegutsema, sest muidu muutub see probleem regioonis üha teravamaks ja ka paljud teised äh, riigid võivad langeda äh, separatistide kätesse. Algimi äh, valdusse on mitmeid pandvanke ja me peame tagama kõik selle, tegema kõik selleks, et nad vabastada. nüüd on äh, kõnelejate nimekiri läbitud, nüüd vaba mikrofon, härra Ferreira, palun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 tonne äh, vaba relvastust, äh, mis vabanes pärast äh, Liibüa kriisi ja me peame leidma rahuliku ja stabiilse lahenduse konfliktile. kriis selles riigis põhineb hõimudevahelistele konfliktidele, majanduslikele probleemidele, toiduga varustatuse ning majutuse probleemidele, need on need kõige olulisemad probleemid ja me peame kõik aitama seda riiki. see oli viimane kõneleja, nüüd annaksin sõna uuesti proua Ashtonile. Um, suur tänu, härra president ja suur tänu, austatud parlamendiliikmed, tehtud kommentaaride eest mis puudutab äh, Mali tänast olukorda, nii nagu parlamendiliikmed juba ütlesid, on tõepoolest õige, et Euroopa Liit äh, on kaasatud sellesse olukorda. meie jaoks on oluline piirkonna julgeolek, seda kogu Saheli piirkonna äh, lõikes. ECOWAS-i jõupingutused ning naaberriikide jõupingutused jätkuvad ning me oleme nendega jätkuvalt konfliktis, kuidas riigi siiret aidata ning äh, president äh, ka ise äh, on olnud seotud Kotivaari raskustest üleaitamisele ning endine president toetab nüüd ka Mali riiki. me oleme mures olukorra pärast Mali põhjaosas ning rõhutame, et äh, Mali territoriaalne terviklikkus on väga oluline. olen ECOWASiga olnud äh, läbirääkimistes erinevatel teemadel, näiteks kuidas kollektiivsed jõupingutused ühendada nii, et valitsusel aidata kogu riigis äh, kontrolli saavutada Äh, samuti oleme vabakonna missiooniga mm, regioonis tegutsemas ning püüame toetada mm, ka erinevaid äh, organisatsioone äh, ning lõpuks tahan ma öelda, et ma olen väga mures sellepärast, et väga paljud inimesed peavad põgenema juba suure toidupuutuse katastroofi eest riigi põhjaosast. me püüame tagada humanitaarabi kogu riigi piirkonnas oleme mures humanitaarabi andjate mm, turvalisuse pärast ning jätkame äh, tööd selles vallas. suur tänu äh, kokkuvõtva sõnavõtu eest, see on meie debati lõpp, hääletame selle raporti üle äh, kell kaksteist reedel. daamid ja härrad, läheme edasi järgmise arut-, päevakorra